Blinkevitš-Jute on nõus, et ma siin jätkan hääletust. ja järgmine hääletus on libe ja FAMi komisjoni ühine kuulamine, Euroopa Liidu ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla konventsiooniga ja koduvägivallaga. kas me oleme nüüd valmis? tervitan siis proua Blinkevitš-Jutet, naistekomisjonist ja kolleege sellel meie ühisel koosolekul ja läheme siiski hääletuse juurde. kas kõik on valmis? kompromiss üks. naistekomisjoni liikmetele teadmiseks, kõik, kogu hääletus on elektrooniline, ainult nuppudele käete tõstmist ei tule. kas teil on kaardid valmis? ei ole. on. kontrollime kõigepealt kontrollime, kas naistekomisjonist on keegi, kellel ei ole kaarti kaasas, kas naiste õiguste komisjonist on keegi siin, kellel ei ole kaarti kaasas? libe kolleegidel on kõikidel, ma tean, hääletuskaarti. on teil kaasas? Äh, kõnelge nüüd või siis läheme hääletuse juurde. tore, hakkame, hakkame hääletama, kõigil on kaardid olemas, kompromiss üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaks, hääletus on alanud oled sa lõppenud vastu võetud. kaks A kompromisshääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kolm on lisandus. hääletus on alanud kas me hääletame? me hääletame ainult lisa. jah, hääletame. hääletame ikka. hääletame lisandust, eks ole. mis siin toimub? ma vabandan teie komisjoni ees kõige selle pärast, siin hääletus on lõppenud oi,. oi-oi-oi. vastu võetud kakssada neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kolmteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kompromiss kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üheksa A, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud muudatusettepanek kakssada viiskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kas see oli plokina? kakssada viiskümmend kolm kuni kaks, ei, me ei saa plokina. kakssada viiskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kaks, viis, neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kaks, viis, üks hääletus on alanud. tagasi lükatud tundub. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss üksteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, hääletus on alanud. aga hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kaheksa, kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaks, kaheksa, neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viisteist, hääletus on alanud Nad on lõppenud vastu võetud. kakssada üheksakümmend üks, hääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud. kompromiss kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada üheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmsada kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmsada kolm ja kolmsada seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmsada viis ja kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada üheksa ja kolm, üks, kaks on identsed ja hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud kolmsada kümme hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmsada üksteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmsada kolmteist hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kolmsada neliteist osade kaupa esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmsada viisteist hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. kakssada nelikümmend kaheksa osade kaupa, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmsada kuusteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmsada seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjendused ja viited, hääletus on alanud, esimene plokk, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, teine plokk, hääletus on alanud. hääletused on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolm, põhjendustes hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kuuskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, seitsekümmend kaks osade kaupa, Rahvapartei soovil esimene osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus alanud. ja lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, seitsekümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kaks põhjendustes hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend viis alanud lõppenud tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa hääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud, kompromiss neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, sada kaks, hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud sada kolm hääled sõnul, ei, see oli tagasi lükatud ikka. sada kolm hääled sõnul on nüüd. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kompromiss viis, põhjendushääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud. kompromiss seitse, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. sada seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kompromiss kuus, põhjendus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kakskümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kakskümmend kaks hääletus on alanud ja lõppenud, tagasi lükatud, sada kakskümmend neli, sada nelikümmend kolm, sada kaheksakümmend kolm hääletus on alanud. ja lõppenud, vastu võetud, kompromiss kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, sada kolmkümmend kolm hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kolmkümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kolmkümmend kuus. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kolmkümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada nelikümmend osade kaupa esimene osa hääletus alanud lõppenud, vastu võetud teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üheksa, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. sada viiskümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. sada viiskümmend kuus oli see. kas kõik on korras? sada viiskümmend, sada viiskümmend, see oli vastu võetud ja sada viiskümmend seitse hääletus alanud. ja lõppenud vastu võetud sada viiskümmend kaheksa. hääletus on alanud. sada viiskümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kümme, hääletus on alanud. vastu võetud. sada kuuskümmend kaheksa, hääletus on alanud ja lõppenud. vastu võetud. sada seitsekümmend hääletus on alanud. ja lõppenud. tagasi lükatud sada seitsekümmend üks, hääletus on alanud. ja lõppenud tagasi lükatud, sada seitsekümmend kaks hääletus on alanud. ja lõppenud tagasi lükatud, sada seitsekümmend kolm hääletus on alanud. lõppenud. härra Engel ja härra Leele, lõpetage see lõbutsemine, meil on siin tõsine asi. vabandan Rahvapartei liikmete pärast, sada seitsekümmend neli kolleegid, hääletus on alanud sada seitsekümmend neli. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kontsentreerugem. sada seitsekümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss üksteist põhjendushääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud sada kaheksakümmend üks ja see on alanud. ja lõppenud. enne lõpphääletust tahaksin öelda, jätsin vahele ja ka vabandan kaasesimehe ees, et me ei öelnud, kes olid raportöörideks, võib-olla märkasid, ma tahaksin siis tänada Christine Revaux, Talon Bonfoid ja Anna-Maria Corazza Pilti, kes olid kaasraportöörideks, ma ei maininud neid enne ja tahaksin neid tänada tehtud töö eest. sest äh, lõpphääletuse järel kõik jooksevad välja, ma juba tean. ja, ja nüüd, et nüüd see on nüüd siis tehtud ja tänatud ja lõpphääletus on nimeline muudetud kujul ja hääletus on alanud. ja nüüd võite hakata välja minema hääletus on lõppenud, vastu võetud viiskümmend kaheksa poolt, kaksteist vastu ja neli erapooletut. õnnitlused kaasraportööridele, suur tänu kaasesimehele, suur tänu, kolleegid. proua Zaborska, kas te soovisite lühidalt sõna? suur tänu, härra esimees vastavalt kodukorra reegli viiskümmend kaks A ma tahaksin esitada oma positsiooni antud hääletamise osas ning ma tahaksin esitada ka kirjaliku deklaratsiooni, mille ma esitan sekretäriaadile. suur tänu, härra Žürek. ja mina esitan oma kommentaarid kirjalikult suur tänu. Thank you. Thank you, colleagues, have a good summer. suur tänu ja meeldivat suve kõigile, kellega me rohkem ei kohtu